lõppenud ja järgmine istung algab homme, kaheteistkümnendal septembril kell üheksa null null. päevakord on avaldatud ja see on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel. tänane istung on lõppenud. ilusat õhtut teile!